Buongiorno e iniziamo i nostri lavori. Devo prima di tutto ricordare. tere hommikust, alustame kõigepealt tuletaksin teile meelde seda, mida, mille koordinaatoritest tegime, sada kaheksakümmend kuus, sada kaheksakümmend seitse, neid äh, käsitletakse kirjalikus menetluses ja ja esitan need teile heakskiitmiseks järgmisel kohtumisel. mis puudutab seadusandlikku ettepanekut Kigoldi raporti kohta ja seadusandlikku ettepanekut EKP kohta, siis eile me ei otsustanud kahe raportööri määramist, aga tundub, et meil siiski kokkulepe on olemas. Katieri võib-olla see tähendab, et Gigolti raportöör läheb EPP-le, eh, e ALDE saaks eh, Jasoni raporti seadusandlik ettepanek, ajaloolised arhiivid, ettepanek on, et mina ise otse tegelen sellega kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnitamise menetlust meil ei ole ja ka Fontana eelnõu tunnustamise kohta ma eeldan, et see kõik on teile vastuvõetav, mis puudutab delegatsioone ja kuulamisi, siis koordinaatorite ettepanek on, et me korraldaksime külastuse USA-sse ja et programm koostada sellisel kujul, et oleks lihtsam saada kinnitust. Bekri, see Ühendkuningriiki ja Saksamaale samuti äh, pakuksime välja külastusi, need on nii-öelda keerulisemat laadi, konstitutsionaalset laadi liikmesriigid siis Iirimaa ettepanek, kui saame üksikasjad, siis äh, esitame need teile kirjalikult, püüame saavutada kokkuleppe konverentside ja uurimuste osas äh, järgmiseks aastaks ja püüame kirjalikku menetlust hindamise puhuks. Tahvi raport, muudatusettepanek üheksakümmend kolm, sada üheksa Euroopa valimistel kandideerimine mitte oma kodukohariigis, koordinaatorid leidsid, et äh, oleks tegemist lihtsustatud neljakümne kuue menetlusega. nagu teate, see võimaldab kiiret heakskiitmist ilma teksti muutmata. ning et kiiresti edasi liikuda, palun härra Tafil äh, anda kiire ülevaade, et saaksime otsustada kiirmenetluse osas, kui olete nõus. aitäh, president. nagu te ise ütlesite, on tegemist ähm, raporti lõpuosaga, mida me püüdsime vastu võtta parlamendi eelmise koosseisu ajal, kaks tuhat seitse. tegelikult läbirääkimised äh, jooksid nõukogus ummikusse ja hiljuti toimus läbimurre teatud väikeste äh, tehniliste kohanduste osas sellesse menetlusse, mis võimaldab kandideerida mitte oma elukohariigis. see siiski ei arvesta parlamendi kõiki ettepanekuid aga ma arvan, et koordinaatorid on nõus, et me realistlikult ei saa ka oodata tõsist läbimurret äh, valimisreformi osas, enne kui äh, meil on toimunud konvent. selleks, et äh, neid tagasihoidlikke bürokraatlikke muudatusi paika panna enne kahe tuhande neljateistkümnendat aastat kodukorra eeskirja nelikümmend kuus menetlus tundub olevat meile kõige sobivam lahendus. ja kui te olete nõus, siis ma koostan kiiresti raporti, kus on välja toodud nende muudatuste olemus ja seejärel läheks see novembris täiskogule. see on siis kõikidele ettepanek ja kui keegi ei ole vastu, siis loeme selle heaks kiidetuks, et kasutame kiirmenetlust blokeerimiseks on tarvis kolm liiget ja kui neid ei ole, paistab, et ei ole, siis lihtmenetlus. seega ilma muudatusettepanekuteta saab siis tekst novembriks. suur aitäh, härra Tahv ja nüüd äh, oleme siis jõudnud äh, tagasi sisulise päevakorra juurde ja esimene punkt oleks kümme me just määrasime raportööri või milles see küsimus on? resolutsiooni ettepanek äh, lõpule jõuda komisjoni avaldusega, mis puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimisi. koordinaatorid leidsid, et me peaksime paluma komisjonilt avaldust ja see toimuks kodukorras kirja sada kümme menetluse järgi. ja see resolutsiooni ettepanek on äh, välja jagatud, et äh, me saaksime kõik sellega tutvuda. härra Šefčevitš tuleb äh, siia hiljem ja me saame temaga seda küsimust arutada, aga on kolm elementi. ettepanekus, mis puudutab seost äh, parlamendi ja komisjoni vahel ja ka valimiste toimumise kuupäeva, mida me tahaksime ettepoole tuua. me arutasime seda koordinaatorit siis, kui Šefkovitš oli kohal. Te olete selle juba esitanud, aga see oligi minu kavatsus nüüd tahaksin ähm, hääletamise juurde jõuda. me ütlesime, et kell kümme alustame hääletusega, seepärast ma tahaksin kümnenda päevakorrapunkti arutamiseks piisavalt aega jätta ja tänan selle esmase sissejuhatuse eest äh,, härra Tahv, ja võib-olla arutame siis tõesti asja edasi, kui härra Šefkovitš on siin. nüüd siis äh, määruse tuhat üheksakümmend kolm, kaks tuhat kümme Ähm, muutmine, mida kasutatakse Euroopa Järelevalveasutus, Euroopa Pangandusjärelevalve seoses koostoimega nõukogu määrusega, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvepoliitikaga. me arutasime seda ka juba vastavas äh, teemakomisjonis. üks raport läheb Aldasse, eh, EPP-sse, aga nimesid veel ei ole. nii et praegu on tegemist üldaruteluga, kas keegi soovib sõna. ma annan nüüd kõigile võimaluse sõna võtta. Dav? jah, ma arvan, et eh, on sobiv, eh, et AFCO avaldab oma arvamuse nende kahe äärmiselt olulise raporti kohta. ma arvan, et AFCO seisukoht peaks alati olema nõuda, et peetakse hoolikalt kinni aluslepingust ja et Euroopa Liidu sidusus jääks meie prioriteediks. me teame, et pangaliidu osas on suuri probleeme, kui vaadata neid, kes on Eurotsoonis sees, neid, kes on äh, Äh, alles teel sinna, välja arvatud Ühendkuningriik, kellel on äh, erand, aga Ühendkuningriik on muidugi see koht, kus äh, toimub väga suur osa Euroopa Liidu finantstehingutest. nii et see on väga oluline poliitilise ja õigusliku sidususe koha pealt. teine küsimus, mis meid puudutab, on tarvis järelevalvemehhanismi keskpanka, kes oleks vastutuskohustuslik parlamendi ja nõukogu ees samas säiliks ka panga sõltumatus rahapoliitika küsimustes. komisjon on välja pakkunud nii-öelda Hiina müüri, mis eh, ehitataks eh, Frankfurdi institutsiooni sisse. AFCO peaks kindlasti hoolikalt analüüsima selle olemust ja eesmärki, mis äh, puudutab äh, kolmas element on seotud sellega, et äh, detsentraliseerida või järelevalve tsentraliseerimine panka jätaks välja kindlustussektori ja see võib osutuda oluliseks nõrkuseks ühtse järelevalvesüsteemi loomisel kogu finantsteenuste sektori jaoks. neljas element, mida me peaksime kaaluma, puudutab suhet Euroopa Panga ja Euroopa pangandusjärelevalvega. endiselt oleks nende ülesanne kirjutada nii-öelda reeglite raamat ja Euroopa Keskpanga ja pangandusjärelevalve vahel on ka äh, Äh, vastutusala küsimused, millega me peaksime tegelema. akadeemilises maailmas arutatakse erinevaid alternatiivseid lähenemisi, näiteks äh, lähenemist, äh, millega viidaks kokku kõik kolm praegust järelevalveasutust ja see tugevdaks süsteemsete riskide nõukogu ja see muutuks teatud mõttes sillaks pangandusjärelevalve poole ja EKP poole vahel. ma ei tea, kui põhjalikult seda alternatiivset lähenemist komisjon on kaalunud, aga ma arvan, et äh, EKON peaks esitama komisjonile küsimuse ja ka härra Draghile, et äh, välja selgitada eesmärgid äh, ja põhjendused tehtud ettepanekute puhul ja ajakava on väga tihe selles küsimuses. ülemkogu ütles, et äh, protsess peaks ühele poole saama jõuludeks. see oleks äh, erakordselt naiivne, ma arvan, aga parlament äh, ei ole kindlasti süüdistatav venitamise eest praegusel juhul. me tegutseme nii kiiresti kui vähegi võimalik, aga arvan, et lõppkokkuvõttes on oluline see, et meie kokkulepe oleks kvaliteetne ja et meil tekiks selline pangaliit, mis on vastupidav ja mis avaldaks tõesti kasulikku mõju pangandussektori reguleerimisele. pankurid on ta-, targemad või vähemalt kiiremad kui äh, demokraatlik ja õiguslik protsess, nii et äh, meie jaoks seisneb väljakutse äh, või meie jaoks on väljakutse tohutu. aitäh. Guerrero, palun. Sí, muchas gracias, señor presidente, gracias, señor Duff. palju tänu, esimees, palju tänu ka härra Duffile sissejuhatuse eest ma nõustun härra Duffy sõnavõtu viimase osaga, nimelt et me peame väga kaalutletult lähenema nendele küsimustele. tegemist on oluliste küsimustega, mis tegelikult on tihedalt seotud Euroopa Liidu tulevikuga ja seetõttu me peame võtma väga mõõduka ja kaalutletud lähenemise siinkohal ning äh, hea seisma selle eest, et meid ei hakataks äh, süüdistama selle eest, et otsused viibivad meie pärast. nagu te teate, siis äh, pangandusprobleemid on üheks majanduskriisi tekitajaks. ja nüüd asjade edenemisel on olnud erinevaid muudatusi ehm, osaliselt on osades riikides käes äh, riigi võlakirjade kriis ja probleem, osades riikides on suuri probleeme pankadel ja seda ka sellistes riikides nagu Hispaania. nii et ähm, probleemid on käegakatsutavad jah, võib-olla eh, meie puhul isegi käegakatsutavamad kui mõningates Kesk-Euroopa riikides, ma ei taha kedagi hakata siin nimepidi nimetama. ja eh, on eh, üks riik, kes saab nii-öelda teistele mm, kätte maksta ja kõik teavad, milline see riik on, aga kuidas nüüd kriisist välja tulla, kuidas kriisiga toime tulla? väga oluline on tagada meie pangandussüsteemi stabiilsus. Draghi finantspaketi tingimustes ja dokumendis tõelise majandus- ja rahaliidu suunas, mille on kokku pannud härra Van Rompuy, siis nagu me teame, erinevad eesistujad on samu, samuti selles suunas tööd teinud ja kõik viitavad vajadusele parandada, tsentraliseerida, koordineerida panganduse järelevalvet, sest on väljaspool kahtlust, et pangandusturud on avatud ja mm, nad on tihedalt äh, lõimunud liikmesriikides ning äh, samas järelevalve on äh, jäänud äh, no, liikmesriikide ülesandeks, liikmesriikide pädevusse mõnikord isegi sajaprotsendiliselt. samas turud on avatud ja lõimunud, aga järelevalve ei ole sellele järele jõudnud, seega me peame looma sellise järelevalveasutuse, mis oleks Euroopa oma, nii nagu härra Tšahv ütles. ja seetõttu esiteks me ei räägi sellest, et me nii-öelda vahetame välja või asendame kõik siseriiklikud panganduse järelevalveasutused ja loome selle asemel siis äh, ühe järelevalveasutuse Euroopa Keskpangas. me anname Euroopa Keskpangale sellise korraldava rolli järelevalvemehhanismi ülesehitamisel ja selle toimimisel Euroopa Liidus. ja veel üks küsimus, millel peatus ka härra Duff. meil on kümme Euroopa Liidu liikmesriiki, kes ei kuulu Eurotsooni ja pangandusliidu raames on väga raske mm, mm, hallata nende tegevust, kui kui see ülesanne jääb Euroopa Keskpangale. ja ka kindlustuse osas olen äh, nõus, et äh, ka siinkohal tuleb konsolideerida järelevalve tegevust, ehk teisisõnu ei piisa sellest, et järelevalvet teostatakse ainult pankade üle, on teisi äh, asutusi finantsvaldkonnas, mille üle tuleb samuti järelevalvet pidada, pidada järelevalvet integreeritult. ja lõpetuseks lubage eh, viidata sellele niinimetatud Hiina müürile, mida mainis eh, härra Tšahv. Hiina müür eh, selles mõttes, et püütakse leida mm, Briti lahendust Hiina müürile, alati me puutume kokku selliste mehhanismidega, aga siinkohal peaks silmas pidama kontsentrilisi ringe, mis samuti võivad olla üheks osaks Hiina müürist minu arvates ja enamus äh, minu fraktsioonis, ma ütlen enamus minu fraktsioonist, kuna me peame kõigepealt ära ootama, äh, milline mm, saab olema lõplik äh, seisukoht Econis, igal juhul enamus leiab seda, et Euroopa Keskpank peab teostama järelevalvet kõikide pankade ja krediidiasutuste üle ehk meil oleks selline konsolideeritud järelevalve me oleme täielikult teadlikult sellest, et algne faas, esimeses faasis ei ole realistlik ähm, äh, saavutada olukord, kus Euroopa Keskpank teostab järelevalvet kõigi kuue tuhande, umbes kuue tuhande panga üle, krediidiasutuse üle e-, Euroopa Liidus, see lihtsalt täielikult nii-öelda ummistaks Euroopa Keskpanga tegevuse, ehk me peame olema siin äh, realistlikud järelevalve ülesande andmisel Euroopa Keskpangale, ehk tuleb ette näha järk-järguline lähenemine, liikumine järelevalvesüsteemi suunas. alustada võib nii-öelda piiratud arvul pankadest ja aja jooksul, kui meil on juba rohkem kogemusi, võime seda laiendada teistele ja lõpuks ongi meil selline Hiina müür ehitatud kogu süsteemi ümber. Mm, olles asendusliige EGONi komisjonis, eh, olen olnud kohal mm, aruteludel, kus on arutatud süsteemset lähenemist järelevalvele ja on neid fraktsioone, kes leiavad, et Euroopa Keskpank peaks teostama järelevalvet ainult süsteemselt oluliste pankade üle. ja mõte on siis selles, et, et arvesse tuleb võtta nii-öelda panga mm, suurust selles mõttes, et kui palju operatsioone ta, tehinguid ta teostab Euroopa Liidus siin käib eh, jutt eh, sellistest eh, raskekaalupankadest, kellel on tugev süsteemne mõju. samas võib selline pank tegutseda võib-olla ainult ühes riigis, aga on väiksemaid panku, kes tegelevad paljudes riikides ja seetõttu on väga raske määratleda, millised on need pangad, kellel on kõige suurem mõju üle Euroopa ja mis peaksid kuuluma Euroopa pangandusjärelevalve alla. ehk lõppeesmärk on hõlmata kõik, aga ma oleks arukas, eriti just EKOn komisjonis, mm, töötada välja teedekaart, mis aitaks meil jõuda mm, seatud eesmärgini ja algselt me ei peaks olema nii-öelda nii ambitsioonikad, vaid võiks alustada mm, järk-järgult härra Tšerkovski, palun. aitäh, teen lühidalt, eh, sest eh, eriti just Andrew on eh, enamuse punkte juba välja öelnud. esiteks tuleb selgitada suhteid erinevate institutsioonide vahel, kui meie siin AFCOs oleme juba segaduses selles osas, et milliseid ülesandeid kes peab täitma, siis pole ime, et inimesed leiavad, et see struktuur on väga keeruline, väga raske ja tekitab segadust eriti arvestades seda, et aastast kaks tuhat kümme me oleme loonud uusi institutsioone juurde ja, ja me nagu õõnestaksime usaldust nende vastu, kui me nüüd püüame nendest mööda hiilida ja luua jälle täiesti uue struktuuri. me peaksime nii-öelda need institutsioonid panema tööle nii, et nad vastavad kaasaja nõuetele ja tegeleksid nende süsteemide, nende ülesannetega, mis puudutavad siis euroala ja ka kõiki liikmesriike korraga. nii et, et me võiksime seda teed minna. meil on Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu olemas ja igal juhul tuleb vältida konkurentsimoonutust Euroopa Liidu turul ning Euroopa Panganduse Järelevalveasutus loodigi just selle eesmärgiga ja seetõttu me peaksime tema võimekust suurendama, et ta suudaks oma ülesandeid täita ja mis puudutab Kiigoldi raportit, siis tuleb vaadata võimalusi muuta ähm, hääletuseeskirju, et Euroopa Keskpank muutuks tõhusamaks siseturu tugevdamisel finantsteenuste valdkonnas. ja nii, nagu Andrew ütles, et siin on küsimus äh, võimaluse andmisest liikmesriikidele osadele osaleda Eh, panganduse järelevalvesüsteemis nendele liikmesriikidele siis, eh, kes ei ole Eurotsooni liikmed, et eh, nad saaksid koha siis haldusnõukogus, ehk me peame nende üksikasjade peale mõtlema, et meil lõppkokkuvõttes ei oleks selline süsteem, mis ei oleks sobiv ainult Eurotsooni riikidele, vaid see oleks suuteline hõlmama ka teisi liikmesriike, nii nagu fiskaalleppe puhul nii et tõepoolest ma nõustun eelkõnelejatega, et me peame üksikasjalikult kaaluma kõiki neid küsimusi, aga kõige olulisem on tõestada seda, et see süsteem, mis meil on, on tõesti mõistlik ja kooskõlas vajadustega ning ei ole kattuvusi, topelttegevust, eriti ähm, avaliku teavitamise osas, et ei oleks segadus selles osas, et kes mida peab tegema, kui me eeskirju äh, selgelt paika ei pane, siis tegelikult võib tekkida mulje, et, et see süsteem, mille me lõime aastal kaks tuhat kümme, et seda täiesti varjutab, varjutavad need otsused, mis langetatakse aastal kaks tuhat kaksteist, ehk me peame mõtlema selle peale, et süsteem tervikuna toimiks hästi. aitäh, härra Messerschmidt on soovinud sõna, nüüd viimane sõnavõtja aitäh, esimees, väga huvitav oli kuulata seda arutelu. üks asi, mis mulle muret teeb, on nimelt just see küsimus, milline pädevus antakse Euroopa Keskpangale. loomulikult järelevalve ning kontroll turu üle finantssektoris vajadusele järele on ilmselge, aga aga millised on asutuste pädevused ja ülesanded, kõik need asutused, mis tänasel päeval äh, töötavad, kõik pangad peavad saama loa siseriiklikelt järelevalveasutustelt. kas see pädevus antakse nüüd tulevikus Euroopa Keskpangale, nimelt et Euroopa Keskpank hakkab otsustama, kas siseriiklikult või rahvusvaheliselt pangad võivad oma tööd teha, eks see on asjakohane küsimus, kes on see, kes hakkab eh, langetama seda lubade küsimust, kas see on Euroopa Keskpank või jääb see ikkagi siseriiklike järelevalveasutuste otsustada, kui eh, valik on number üks, siis tuleb arutada seda, kas eh, see on kooskõlas äh, aluslepingu artikli sada kakskümmend seitse lõige kuus, äh, alusleping räägib vaid ülesannetest, mitte äh, võimupädevusest, mida võib anda Euroopa Keskpangale, ehk ülesannetest, mitte võimupädevusest ja nende kahe sõna vahel on vahe. ja võib-olla õigustalitus või keegi teine peaks määratlema siis milline on nii-öelda tava, varasem tava mm, antud artikli alusel ja huvitav oleks teada ka, milline mõju saab olema mitte Eurotsooni riikidel sellele uuele asutusele ja juriidilises mõttes või pigem poliitilises mõttes oleks huvitav teada saada, eh, mis saab Ühendkuningriigist, kuna kõik see, mis äh, otsustatakse käesoleva ähm, aluslepingu artikli alusel, tuleb teha ühehäälselt. ja viimasel korra, viimane kord, kui ma kontrollisin, oli Ühendkuningriik ikkagi veel Euroopa Liidu liige, Andrew Duffil võib-olla on teistsugune arvamus äh, või informatsioon, aga, aga siis mis poliitilises mõttes saab, kuidas nad hääletavad ja ja nii-öelda huvitav on ka loomulikult asja juriidiline külg isegi huvitavam on asja juriidiline külg, kui äh, lugeda artiklit sada kakskümmend seitse lõige kuus, siis see ei anna selget vastust selle kohta, kuidas on võimalik anda üle need pädevused Euroopa Keskpangale. ja kuna komisjoni dokument selget vastust ei anna, siis ma äh, sooviksin äh, selgitusi saada. palju tänu. härra Tšahv, kas soovite mm, vastata? ja nüüd eh, jah, teen lühidalt, artikkel sada kakskümmend seitse lõige kuus räägib ähm, eriülesannete andmisest Euroopa Keskpangale. Neid eriülesandeid äh, võib olla mm, päris palju. ehk äh, see ülesannete ähm, hulk või maht võib äh, märkimisväärselt kasvada siis, kui võetakse aluseks äh, just äh, see artikkel, millele viidati. ja seda ei tule lugeda või, või tõlgendada piirava klauslina. ehk meil on õigusalane ja poliitiline, kui meil on olemas õigusalane poliitiline kokkulepe, siis see toob kaasa ka mm, olukorra, kus Euroopa Keskpank mm, saab endale sellised ülesanded või muutub selliseks, mida mm, kas või näiteks Bundespank ei osanud ette näha sel hetkel, kui võeti vastu Maastrichti leping ning äh, keskpangal on ka mitmeid äh, võimalikke mudeleid, mida võib kaaluda. kas või mis, äh, kas või see, mida kasutab Inglise pank, kelle pädevused on kõik väga erinevad ja ka suhted on väga erinevad vastavate mm, finantsteenuste asutustega. ja kui midagi on saanud selgeks äh, kriisi tagajärjel, siis äh, see nimelt see, et on äh, kindel suhe pankade ja reguleerivate asutuste vahel ning et see suhe on nüüd väga kiiresti muutunud ja, ja muutub edasi. ja mina sooviksin äh, seda, et meie oleksime äh, selliste, sellise muutuste protsessi esirinnas. The... vabandust, lubage veel juurde lisada äh, vastuseks briti, brittide küsimusele. lõplik Ühendkuningriigi otsus võtab aluseks selle, kuivõrd kvaliteetne ja on äh, see järelevalvesüsteem, mis välja pakutakse, võtab aluseks äh, selle järelevalvesüsteemi sisu. ning äh, siin me jõuame jälle tagasi nende selle eeskirjade nii-öelda raamatu juurde ja kõige selle juurde. härra Messerschmidt, kas soovite veel sõna? jah, eh, tahan lühidalt vastata härra Tšahvile. umbes kakskümmend minutit tagasi ta ütles seda, et me peame AFCOs väga eh, põhjalikult eh, järelevalvesüsteemi üle järelevalvet teostama, mis tuleneb siis aluslepingutest ja seda ma tahtsingi öelda ja see ei saa olla kooskõlas äh, artikkel sada kakskümmend seitse sõnastusega, vaid ma ütlen, ma tahaksin öelda seda, et need ülesanded ei, ei pruugi langeda kokku pädevustega, mis antakse sellele asutusele. ja, ja selgelt komisjoni dokumendist vastust minu küsimusele välja ei tule ja ma tahaksin kirjalikult saada selget vastust selle kohta, milline pädevus läheb üle Euroopa Keskpangale ja, ja millised pädevused on nii-öelda varem antud üle Euroopa Keskpangale. et, et ei oleks mingeid kahtlusi, et me tõesti sõnastuse osas oleme, tegutseme kooskõlas aluslepingutega. väga hea. sellega oleme lõpetanud arutelu põhi, päevakorrapunkti number kümme osas loomulikult me peame nüüd mõtlema, kuidas me asjaga edasi läheme. Kiigoldi ja Thysoni raporteid arutada kahekümne üheksandal novembril, seega kahekümne seitsmendal novembril hiljemalt peaksime meie hääletama, mis tähendab seda, et muudatusettepanekud tuleb esitada kuuendaks novembriks, see on üks teisipäevane päev, ja ma tahaksin nüüd raportöörilt äh, teada saada, hetkel me ei, me ei tea, kes see raportöör on see selgub peagi. et kes see on, igal juhul äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg äh, on paika pandud, et meil jääks piisavalt aega arutada seda küsimust ja meil on nüüd kümme minutit jäänud hääletuseni aega ja võib-olla me võiksime kasutada selle aja ära selleks, et äh, härra Duff saaks põhjalikumalt selgitada oma ettepanekut, mida te tutvustasite koosoleku alguses, aga meil on tõesti vaid paar minutit hääletuseni, nii et, nii et umbes kümne minuti jooksul, palun tehke lühidalt. The, the, the, the uh, um, statement from the commission on the komisjoni avaldus mm, Euroopa Parlamendi valimiste küsimuses mm, see hõlmab kolme elementi, esiteks võimalus erakondadele nimetada oma äh, kandidaadid äh, volinike kohtadele, teiseks üleskutse saavutada äh, olukord, kus vähemalt viiskümmend protsenti volinikest, komisjoni volinikest oleks äh, uue parlamendi liikmed, kes on valitud kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. selle osas on meil ka pretsedendid juba loodud, näiteks Michel Barnier valiti kõigepealt äh, parlamendi, Euroopa Parlamendi liikmeks ja siis äh, teda nii-öelda, mis ta tõusis karjääriredelil, kui nii võib öelda, ja temast sai volinik ma usun, et see viiskümmend protsenti ehk siis viiskümmend protsenti tuleks äh, nõukogu poolt ja viiskümmend protsenti parlamendi poolt, see selline olukord ähm, sümboliseeriks äh, seda võrdset positsiooni, mis on äh, seadusandlike kogude vahel ja see suurendaks ka komisjoni legitiimsust. mõlema ettepaneku eesmärgiks on luua tihedam side parlamendi valimiskampaania vahel ühelt poolt ning komisjoni liikmete valimise vahel teiselt poolt see on nimelt see, mida me soovime siis saavutada ka riikide üleste nimekirjadega. ning kolmandaks elemendiks on tuua ettepoole äh, valimiste toimumise aeg ehk juuni asemel võiks valimised toimuda maikuus ning äh, asja põhieesmärgiks on see, et ütleme, parlamendil äh, peab jääma piisavalt aega selleks, et, et ähm, olla valmis äh, valima komisjoni presidenti juulikuus. kahe tuhande üheksandal aastal me lükkasime valimise edasi septembrisse ning uus komisjon ei saanud asuda tööle enne veebruari, mis äh, on ähm, liiga pikk aeg pärast valimisi, liiga pikk viivitamine. ehk olen püüdnud leida lahendust probleemile ja loomulikult kuupäevade, valimiskuupäevade osas on ääretult oluline, et et need äh, valimised ei langeks kokku mingite riigipühadega ja ka igasuguste usupühadega. kuupäevade muutmise menetlus vastavalt alusaktile on selline, et nõukogu peab langetama otsusse ning seejärel peab parlament andma oma nõusoleku. ehk meil on veel ähm, aega seda küsimust äh, arutada, enne kui me selle ettepanekuga välja tuleme, aga ma usun, et äh, oluline on ikkagi välja tulla otsusega kuupäeva osas, sest äh, ka liikmesriikide valitsustele peab jätma aega korraldada valimised. ja härra Šeflin saab veel lühidalt sõna suur tänu, esimees. mulle avaldab väga muljet härra Tahvi ettepanek. tõepoolest, me oleme seda teemat komisjonis arutanud äh, ka varem, mul ei olnud sellega mingit probleemi ja esimene ettepanek äh, on samuti olnud juba arutelul. teine ettepanek on äh, uudne, innovatiivne ja mul on sellega mõned probleemid, ma ei tea, kuidas sina asju näed, Andrew aga see muudab sided hääletajate ja parlamendisaadikute vahel, me ei saa ju öelda inimestele, et äh, hääleta minu poolt, võib-olla minust saab parlamendisaadik, aga võib-olla minust saab hoopis volinik, see kõik äh, moonutab äh, protsessi ja tekib mulje, et äh, parlament on nagu komisjoni alluvuses, ühesõnaga mulle tundub, et press äh, haaraks selle oma hambusse ja meil tuleb tõsiselt veel äh, järele alu-, äh, arutada nende teemade üle. ma arvan, et komisjoni liikmed peaksid olema valitavad, aga mitte parlamendivalimiste käigus, tänan. suur tänu, käesolevaga tuleb need arutelud äh, lõpetada ja kindlasti me tuleme antud teema juurde veel tagasi. mulle meeldivad need ettepanekud äh, päris hästi, kaasa arvatud äh, see, mis puudutas viitekümmet viit protsenti saadikutest, aga loomulikult volinikel peab olema piisav pädevus ja komisjoni president peab nad välja valima kui nad äh, valitakse parlamentide poolt, siis see on hoopis teine olukord. praegu nad nimetatakse komisjoni presidendi poolt ametisse ja parlamendid peavad äh, nad ratifitseerima, ühesõnaga arutelud sel teemal peavad meil jätkuma. ja selle resolutsiooni projekti üle hääletamine toimub meie järgmisel koosolekul, seitsmendal novembril ja siis läheb resolutsiooni projekt kõikidele laialisaatmiseks inglise keeles. kuuendal novembril kaksteist null null on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. nii et meil oleks piisavalt aega siis ka hääletamiseks. asepresident Sefkovitšiga loomulikult me jätkame arutelusid sel teemal ja nüüd äh, jõuame hääletuse juurde. kõigepealt äh, Euroopa Liidu vastastikuse kaitse ja solidaarsuse klauslid, nende poliitiline ja operatiivmõõde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 kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa on tagasi võetud, seitse poolt kaheksa, vastu. tagasi lükatud muudatusettepanek üheksa, poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss A. poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. punkt kaheksa, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, poolt, vastu, vastu võetud. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme punkt kümme poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, ei, üksteist, vabandust, punkt üksteist, ütleb esimees. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist poolt. muudatusettepanek äh, kaksteist, muudatusettepanek, mitte punkt. kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. Janakau muudatusettepanek äh, langeb ära, nii et neliteist ka ei. jaa, siiski langeb ka ära. ei, hääletame neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. punkt viisteist poolt. ei, kuusteist võeti ära, siis viisteist langeb ära. et punkt viisteist ei ole vaja hääletada. edasi muudatusettepanek seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, poolt, vastu vastu võetud. punkt seitseteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend poolt. vastu. tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend üks poolt. vastu. heaks kiidetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud punkt üheksateist poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, eraldi hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud punkt kakskümmend raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi punkt üks, poolt vastu tagasi lükatud. punkt kaks, poolt. vastu. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks Scholzilt poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, Traskovskilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. punkt kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, Janja Spornevalt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek neli, poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. punkt viis raportöörilt poolt. vastu tagasi lükatud kaksteist üheteistkümne vastu. järgmisena hääletame kogu arvamuste projekti poolt, vastu, vastu võetud neliteist üheksateistkümne vastu, erapooletuid ei olnud. õnnesoovid raportöörile. nüüd järgmisena Gualtieri raport Tõelise majanduse raha Liidu suunas. punkt kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm Hefnerilt siin on uus sõnastus, see on näha, kes on poolt, vastu. tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend viis. vabandust. tuleb hääletada esimest kompromissi I raportöörilt, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd langeb ära muudatusettepanek viiskümmend neli ja hääletame viitekümmet viit, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. punkt kakskümmend, kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, kaks osa, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, erapoolet- äh,, vastu, erapooletud, tagasi lükatud punkt kolmkümmend kolm langeb ära. kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. niisiis, kolmkümmend neli langeb ära, kuuskümmend, viiskümmend üheksa kolmkümmend neli, kuuskümmend. niisiis hääletame kompromiss M-i, kes on poolt. esimees mulle tundub, et meil oli nüüd äh, väike tehniline viga, kui me hääletasime punkti kolmkümmend kaks. meil oli viga hääletusnimekirjas. kas härra Traskovski oleks nõus sellega, et me kordame punkti kolmkümmend kaks äh, hääletust, sest siin oli teatav segadus hääletusnimekirjaga põhimõtteliselt sõnastus on muidugi selge ja teksti jaoks oluline. jah, eks vigu võib ikka ette tulla. kas me oleme nõus sellega, et kordame hääletust, mida ütleb härra Drakovski selle kohta? kas me kordame hääletust ja kõik on nõus? härra Tahv, palun me räägime kolmekümne kahest. mulle tundub, et komisjon ütles ei, härra Kolteri ütles, et hääletusnimekirjas oli viga ja ta tahab korrata. härra Drakovski ütles, et jah, kordame. punkt kolmkümmend kaks. härra Tahv, mida teie ütlete? meil on äh, grammatiline probleem inglise keeles äh, on sõnastus, äh, mis ei ähm, toimi. ja sel põhjusel ma kahtlustan, et Rahvapartei ja ALDE olid sellele vastu ja toetasid selle asemel äh, muudatusettepanekut äh, viiskümmend seitse, ma sain sellest nii aru. see oli ju pärast viitekümmet seitset. kas on nii, Gerald? viiskümmend seitse ju võeti vastu, jah? nii et siis on kõik äh, korras, ütleb härra Gualtieri. viiskümmend seitse on vastu võetud, nii et mis selle kolmekümne kahega siis nüüd on? No, che cosa devo fare? Non si è sentito. Ah sì, il microfono. kui esimees ei räägi mikrofonist, tõlgid ei kuule. kompromiss M poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks langevad ära, kolmkümmend viis, kuuskümmend kaks, kolmkümmend viis ja muudatusettepanek kuuskümmend üks. niisiis nüüd punkt kolmkümmend kuus, poolt vastu. tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt. vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm poolt, vastu. erapooletud. peame üle kordama, et asi oleks selge. poolt, poolt, palun näidake käega vastu. tagasi lükatud, üksteist kaheteistkümne vastu. edasi kompromiss äh, N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud niisiis äh, kuni punkt kolmekümne üheksani. on meil nüüd äh, kaetud, nii et punkt kolmkümmend üheksa poolt. vastu vastu võetud. nelikümmend, punkt nelikümmend on tagasi võetud. muudatusettepanek kuuskümmend seitse. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss O kahes osas. kuni sotsiaalse mõõtmeni, esimene osa ehk siis kõik ilma sotsiaalse mõõtmeta, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja teine osa koos äh, sotsiaalse mõõtmega, kes on poolt vastu. tagasi lükatud üksteist kaheteistkümne vastu. seitsekümmend langeb ära, nelikümmend üks ka, kuuskümmend üheksa ka, nii et äh, muudatusettepanek seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt vastu? vastu võetud. niisiis äh, lisa, muudatusettepanek seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. Te tahate korrata muudatusettepaneku number seitsekümmend üheksa hääletust, nii et seitsekümmend üheksa, kes on poolt? vastu. vabandust. ma ei tea, kes on süüdi, aga lugesime ennem valesti, igal juhul on muudatusettepanek number seitsekümmend üheksa vastu võetud. kaheksakümmend langeb siis ära, kaheksakümmend üks, kes on poolt vastu, vastu võetud. palun tõstke selgelt kätt, sellepärast et mõnikord ei saa päris hästi aru, aga antud juhul oli vastu võetud nüüd. kaheksakümmend kaks poolt. vastu. tagasi lükatud kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. niisiis eh, punkt üks, muudatusettepanek kaks langevad ära, muudatusettepanek üks, teine osa ainult. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. punkt kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek äh, kolm aga nüüd peame vaatama täpsemalt äh, punkt kahe sõnastust. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. punkt kolm poolt. kontrollin üle. vastu tõstke käed päris kõrgele, et oleks selgem. vastu. tagasi lükatud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. niisiis neli, viis langevad ära ja kompromiss C kahes osas esimene osa ilma sotsiaalmõõtmeta, nagu eelmisel juhulgi, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa koos sotsiaalse mõõtmega, kes on poolt vastu üksteist kaheteistkümne vastu tagasi lükatud. niisiis äh, punkt kuus, muudatusettepanek kuus langeb ära, punkt viis, muudatusettepanek seitse, nii et jõuame punkt kuue juurde. poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud võib-olla ma lugesin valesti, aga kompromiss C osas äh, ma lugesin äh, küll teistmoodi kui teie, võib-olla me peaksime kordama kompromiss C hääletust, sotsiaalne mõõde, teine osa. mulle tundus, et ma lugesin õigesti. alguses oli muudatusettepanek, aga tegelikult oli tegemist äh, originaaltekstiga ja meie siin äh, hääletusnimekirjas oli miinus, aga originaalteksti taga peaks olema pluss, me hääletasime korralikult, aga aga võib-olla jah, sellepärast kolleeg Hefner soovib äh, teise osa kohta veel üle korrata. hästi, ühesõnaga kompromiss C teise osa hääletus, sotsiaalne mõõde. nii et äh, kui te soovite, siis ma ei ole sellele vastu, tahate jah? niisiis, veel kord, kontrollime. kompromiss C teine osa, kes on poolt, palun andke märku vastu. jah, üksteist kaheteistkümne vastu, nii nagu eelmine kordki. nii et muudatusettepanek number kaheksa, Hefner. keegi räägib saalis ilma mikrofonita ja tõlgid ei saa sellest aru mina lugesin ka kõiki, kes käsi tõstsid, ja sellisele tulemusele me jõudsime, nii et muudatusettepanek number kaheksa, poolt. muudatusettepanek number kaheksa heaks kiidetud. seitse poolt, punkt seitse vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kümme poolt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 erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist poolt. vastu vastu võetud. edasi punkt üheksa poolt vastu, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist lisana, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. niisiis äh, jõuame kuhu? punkti üksteist juurde, kes on poolt? vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks poolt. soovitakse korrata punkti üksteist hääletust nii, kes on poolt? vastu. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, punkt kaksteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. niisiis. jõuame punkti neliteist juurde ja vahepealsed äh, langevad ära. kas neliteist on tagasi võetud? edasi siis muudatusettepanek kakskümmend neli poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud muudatustame kakskümmend viis poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss F poolt. vabandust, kiirustasin. punkt viisteist ka vahepeal, kes on poolt vastu. tagasi lükatud. kompromiss F poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. niisiis hüppame edasi muudatusettepanekuni kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt vastu. nii et tagasi lükatud hästi, kordame üle kakskümmend kaheksa poolt. vastu. kaksteist, üksteist nagu ikka, nii et tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend poolt vastu. erapooletud tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt. vastu. tagasi lükatud punkt seitseteist. poolt. vastu. erapooletud tagasi lükatud. punkt kaheksateist, poolt. suurem, suuline muudatusettepanek, poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks poolt, vastu. ma ei saanud päris hästi aru, teeme uuesti, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud punkt üheksateist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. punkt kakskümmend poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend neli poolt. vastu. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend viis poolt. vastu ei olnud selge kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. punkt kakskümmend üks poolt vastu. erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi punkt kakskümmend kaks raportöörilt poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss äh, hash poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud. edasi punkt kakskümmend neli poolt, vastu? tundub, et üksteist üheteistkümne vastu ka poolt, kakskümmend neli, kordame üle, kakskümmend neli, kes on poolt? vastu. nii et tagasi lükatud. üksteist kaheteistkümne vastu. nii, äh, kolmkümmend üheksa poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend poolt vastu, erapooletud. vastu võetud. punkt kakskümmend viis poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaks poolt. härra Tahv ütleb, et tuleks hääletada muudatusettepanekut nelikümmend üks, kuna punkti kakskümmend viis ei võetud vastu. jah, hästi, tõesti muudatusettepanek nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend neli poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss P poolt. näidake, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi siis nelikümmend kuus poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. punkt kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. punkt kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. punkt kakskümmend kaheksa poolt, vastu tagasi lugat-, lükatud kaksteist üheteistkümne vastu äh,, punkt kakskümmend üheksa poolt, vastu. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus poolt. palun tõstke käed. vastu kaheksateist äh, poolt ja kui paljud olid vastu? palun andke märku, kes olid vastu? kolm vastu, erapooletud. ka see hääletus on nüüd äh, läbi. õnnesoovid teile kõigile, eriti härra Koltierile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 Dobbiamo adesso votare. nüüd siis edasi. hääletamine, vaheraport eesmärgiga saavutada positiivne lõpptulemus mitmeaastase finantsraamistiku kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend nõusoleku menetluses. muudatusettepanek neli, kes poolt, vastu? hääletame härra Kultier. hääletame. nii et äh, Tšaskovski raport mitmeaastane finantsraamistik kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. niisiis, muudatusettepanek neli, kes poolt? vastu, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes poolt? vastu vastu. alustame otsast, sest ähm, me ilmselt veidi hakkame väsima. muudatusettepanek viis, kes on poolt? kes vastu? erapooletult vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes poolt? kuus, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss A, kes poolt? vabandust. kui ma alati näen äh, suurt osa tabelis, siis silmad lähevad automaatselt sinna, aga me peame võtma kakskümmend neli muudatusettepanek üheksaks poolt, vastu vastu võetud kompromiss A nüüd, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusepanek kümme, see on hõlmatud kompromissiga A, samamoodi üksteist, nüüd siis kaksteist, kes poolt, vastu kaksteist üheteistkümnele. seega ei ole vastu võetud. võib-olla peaksime uuesti hääletama, kontrollime üle. kõik on juba väsinud, tundub me võime ju kasutada elektroonilist hääletamist, kui me tahame täpsemalt välja selgitada. kõik need hääletused on siin äh, üsna tasakaalukad poolt ja vastu, lihtsam oleks kohe elektrooniliselt teha. aitäh, hästi. Mm, kasutame siis elektroonilist hääletust ja alustame muudatusettepanekust üksteist, hääletamine avatud vabandust, vabandust, esimees parandab ennast, muudatusettepanek kaksteist. hääletamine on siis äh, avatud. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud? tagasi lükatud. edasi kolmteist. kas jätkame elektrooniliselt? Ah, me ei näe neid, aga et ähm, kuvage need ka ekraanile sisse. jätkame siis elektroonilise hääletamisega Eh, niisiis, nüüd hääletame muudatusettepanekut kolmteist, hääletamine alanud. kolmteist. hääletamine käib. hääletamine lõppenud. tulemused. tagasi lükatud edasi neliteist, hääletamine avatud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. järgmiseks kuusteist, hääletamine avatud viisteist, viisteist öeldakse esimesele. jah, viisteist, hääletamine avatud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. nüüd siis kuusteist, hääletamine avatud. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist, hääletamine avatud. hääletamine lõppenud. niisiis hääletame muudatusettepanek seitseteist seitseteist, hääletamine avatud. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist, hääletamine alanud, hääletamine lõppenud üksteist üheteistkümne vastu, seega tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist, hääletame. hääletamine lõppenud. vastu võetud suur enamus. muudatusettepanek kakskümmend, hääletamine avatud. lõppenud tagasi lükatud jälle üksteist üheteistkümne vastu. muudatusettepanek kakskümmend üks, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend kaks. hääletame kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks. hääletamine avatud hääletamine lõppenud. vastu võetud. edasi muudatusettepanek kaks, hääletame kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kolm. hääletamine avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. lõpphääletus. hääletamine avatud hääletamine lõppenud. vastu võetud kaheksateist kolme vastu ja üks erapooletu. järgmine hääletus haldusmenetluse õigus Euroopa Liidus Proviamo prima di votare la mano, che fa più veloce. Proviamo a continuare con la mano, per favore, si fa prima, vediamo un po', eh, se no. Allora... Eh, hääletame käe tõstmisega, et saaks kiiremini. haldusmenetlusõigus Euroopa Liidus, tegemist on proua Jädenmägi arvamusega muudatusettepanek neliteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist, Messerschmidt, kes poolt. vastu. üksteist kaheteistkümne vastu, vastu võetud. elektrooniline hääletus. muudatusettepanek viisteist elektrooniliselt. hääletus hääletamine käib. hääletamine lõppenud. vastu võetud. edasi muudatusettepanek kuusteist käe tõstmisega, kes poolt? elektrooniliselt kontrollime kui tahate elektroonilist, siis see on veidi aeglasem, aga me võime niimoodi jätkata. kuusteist, Gualtieri. hääletamine lõppenud. vastu võetud. järgmiseks seitseteist rangel hääletamine alanud lõppenud, vastu võetud kaheksateist, hääletamine avatud, lõppenud, vastu võetud äkki saaksime ikkagi kiiremini, kui hääletame käe tõstmisega muudatusettepanek üheksateist, hääletamine alanud. hästi, teeme siis ikkagi elektrooniliselt. muudatusettepanek üheksateist, hääletamine alanud. lõppenud. kümme, kümne vastu tagasi lükatud kakskümmend hääletamine alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud. kakskümmend üks. hääletamine alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kaks, hääletamine avanud. lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kolm, hääletame. hääletamine lõppenud vastu võetud. kakskümmend neli, hääletame. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kakskümmend viis, hääletame. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. kümme kümne vastu kakskümmend kuus, hääletame. hääletamine lõppenud. vastu võetud. edasi muudatusettepanek üks, Gualtieri. eraldi hääletus, esimene osa. kes on poolt, tõstke käsi kes vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, tõstke käsi, kui olete poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kvalteeri, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolm, Messerschmitt käe tõstmisega, kes poolt, hääletamine lõppenud, ei, elektrooniliselt ikkagi hääletamine lõppenud. vastu võetud ühe häälega. kompromiss A, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi äh, muudatusettepanek kuus Messerschmidt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa, kes on, seda me ei hääleta, see on hõlmatud kompromissiga B, üheksa, äh, või muudatusettepanek kümme kes on, teeme elektrooniliselt, hääletamine avatud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. üksteist kvaliteeri, kes poolt, käe tõstmisega, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist kvaliteeri, kes on poolt käe tõstmisega, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist, Gualtieri, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus elektrooniliselt, hääletamine on avatud kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, kakskümmend kaks poolt, ja ühtegi vastuhäält ei ole, õnnitlused proua Jäätenmägile. järgmine hääletus, programmi Kodanike Euroopa kehtestamine ajavahemikuks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. Va bene, va bene, eccola qua.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 või teeks me niimoodi seni, kuni keegi vaidlustab hääletuse soovitakse elektroonilist hääletust või ei, kahe, käte tõstmisega ikkagi kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksateist poolt vastu. tagasi lükatud üheksateist, kas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks, kes poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis, kes poolt vastu. elektrooniliselt kakskümmend viis. hääletamine lõppenud. vastu võetud kakskümmend kuus, kes poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. kakskümmend seitse, kes poolt? vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend kaheksa, kes poolt? vastu, erapooletud vastu võetud ülejäänud plokina või mitte? ei, hästi, olgu. seega kakskümmend üheksa. Äh, vastu võetud kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu tagasi lükatud. vabandust, vastu võetud, ikka vastu võetud. kolmkümmend neli, kes poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes poolt? vastu erapooletud vastu võetud, kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, kes poolt, vastu, vastu võetud kaks, kes poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolm, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmkümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, neli, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kes poolt, kontrollime. vastu. tagasi lükatud. nelikümmend, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend, seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. lõpphääletus. kas teeme elektrooniliselt? teeme elektrooniliselt. hääletamine avatud. hääletamine lõppenud. vastu võetud üheksateist poolt, neli vastu. seega õnnitlused proua Jäätenmägile edasi. vabandust, see oli nüüd Hefneri raport, ma õnnitlesin vale inimest. Äh, Hefner, Hefneri raport äh, või tegelikult umlautiga Ä äh, on siin sees. ikkagi Hefner DAF äh, protokolli kohta, see on ainult lõpphääletus vist või, või teeme elektrooniliselt, hääletamine avatud. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud? tagasi lükatatud kaksteist kümne vastu härra Tahv on rahul või kümme kaheteistkümne vastu. et kümme poolt, kaksteist vastu, üks erapooletu. õnnitlused raportöörile, ma võin siis öelda ilmselt, ütleb härra Tahv nüüd on jäänud siis äh, Iltševi raport. Stanimir Iltšev. niisiis ilmselt oleks kõige parem elektrooniliselt hääletamine avatud Rahvapartei, palun hääletage. kompromiss A. hääletamine lõppenud. selgelt tagasi lükatud. kaheksa, muudatusettepanek kaheksa. peame hääletama kes poolt, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üks, kes poolt palun andke käega märku. vastu, vastu võetud, kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme ja üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm kes poolt. vastu. tagasi lükatud või vabandust, vastu võetud neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss B, kes on poolt, vastu, vastu võetud seega kompromiss C, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. järgmiseks lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus avatud. hääletamine lõppenud, vastu võetud üheksateist poolt, kaks erapooletut õnnitlused raportöörile. seega hääletamisega oleme nüüd ühel pool Bene, possiamo riprendere i lavori, per favore. jätkame tööd, palun. palun võtke uuesti istet ja palun vaikust sooviksin tänada ähm, Euroopa Komisjoni asepresidenti härra Sefkovitši, et te olete tulnud siia ja palun väga-väga vabandust selle viivituse pärast. Mm, eriti arvestades seda, et Euroopa tasandi poliitiliste ähm, erakondade ja sihtasutuste küsimus on meie jaoks väga oluline teema me oleme selle teema kallal juba mõnda aega tööd teinud ja leiame, et äh, tegemist on Euroopa demokraatia jaoks olulise süsteemiga ning selleks, et asi saaks edeneda, on vaja ka äh, Euroopa tasandi erakondadele äh, sätestada reeglid, oma eeskirjad eelmise ametiaja jooksul äh, tegeles selle küsimusega Jo Lainen, nüüd äh, tegeleb äh, selle küsimusega Marietta Janaku, kellele ma peaga annan sõna. vabandan, et meil ei ole nii palju aega selle küsimuse arutamiseks, kui algselt oli kavas, aga nüüd annan siinkohal sõna volinikule. aitäh, esimees. ma tõesti näen, et teil oli väga palju tööd teha täna hommikul samas mul on väga hea meel, et ma saan anda jätkuvalt oma panuse sellesse viljakasse arutellu antud teemal, mis on ääretult oluline meie kõigi jaoks. olukorrast äh, Euroopas kõnes äh, komisjoni president ja ka järgnevate arutelude käigus on äh, leidnud kinnitust see, et pärast kriisi on vaja suurendada poliitilist legitiimsust Euroopast ehk meil on vaja rohkem Euroopat Euroopa kodanike jaoks, meil on vaja tugevamat poliitilist legitiimsust ning seetõttu on meil vaja välja töötada vajalikud institutsioonid ning parandada Euroopa Liidu toimimist selleks, et tulla toimu, toime praeguste ning tulevaste väljakutsetega. ning ma usun, et äh, teil kõigil on meeles ka see, et äh, sõnaselgelt et kutsuti üles äh, looma Euroopa erakondi selleks, et luua side äh, riikide poliitika ähm, ja Euroopa poliitika vahel ja suurendada ka siis vastava ala võimekust. me usume, et meie ettepanekud äh, selles osas, mis puudutavad Euroopa tasandi erakondi ning poliitilisi sihtasutusi, loovad vajalikud eeltingimused, et see süsteem saaks äh, jõustuda. Äh, proua raportöör, äh, proua Janako on selle küsimuse edendamisel andnud omalt poolt väga suure panuse. niisiis, tõepoolest, nii nagu te olete näinud, härra esimees ja frak-, komisjoni liikmed, me oleme jätkanud tööd suvevaheajal ning võtnud arvesse väga suure osa ettepanekutest, mille esitas raportöör proua Janaku oma ettepanekusse ja oleme välja pakkunud konkreetsed lahendused probleemidele, mis tulenesid parlamendi resolutsioonist, mis järgnes proua Janaku raportile. Need probleemid on seotud Euroopa väärtustega ning uue Eh, nii-öelda Euroopa tasandi erakonna loomise kohta mm, käivaid spekulatsioone, et see on võimalus lihtsalt eh, Euroopa vahenditest, eh, eelarvest raha juurde saada. me pakume välja regulatsiooni, mis kutsub ellu põhikirja Euroopa tasandi erakondadele ja ka Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele need uued juriidilised isikud Euroopas peavad olema tunnustatud kõikides liikmesriikides, mis on oluline uuendus. Mm, toetust antakse Euroopa tasandi erakondadele ja sihtasutustele, mis vastavad teadusstandarditele, nimelt nad peavad järgima teatud väärtusi, just neid väärtusi, mille alusel Euroopa Liit on loodud. ehk austus inimväärikuse, vabaduse, demokraatia, võrdsuse, õigusriigi ja inimõiguste vastu. ja loomulikult eh, tuleb eh, jälgida mittetulundusühingu põhimõtteid. Ehm, tuleb luua läbipaistvad eh, juhtimise eeskirjad, demokraatlikult valida kandidaate, täida ametikohti ja nii edasi, kõik need tingimused peavad olema täidetud, tagamaks, et Euroopa tasandi erakonnad austavad eh, põhiväärtusi Euroopas, oleme selgitanud ja tugevdanud Euroopa Parlamendi pädevust, volitusi kontrollimaks neid küsimusi ja võimaluse astuda ka samme, kui midagi on rikutud. ja lõpetuseks Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste küsimuses oleme kaks muudatust sisse viinud, nimelt eh, oleme sätestanud nõude e, põhikirjas sätestada rahastamise eeskirjad, mis e, hõlmavad e, rahastuse nii Euroopa Liidu eelarvest kui ka liikmemaksudest ja annetustest. oleme süvendanud läbipaistvusnõudeid. uue raamistiku raames pakume välja suurema paindlikkuse rahastamise osas, näiteks lävend, lävendi tõstmine kakskümmend viis tuhat eurot ja, ja ka lävend äh, alla, mida võib toetaja jääda anonüümseks. ning äh, jäetakse kõrvale mitte hästi toimiv finantsmäärustiku grantide süsteem, luuakse uus äh, jaotis, mis on mõeldud Euroopa tasandi erakondadele, kust saab toetada neid komisjoni töödokumendis, mis on juurde eh, lisatud määrusele, seal leiate täiendavat informatsiooni ning eh, sellest saab eh, komisjoni uus seadusandlik ettepanek pärast seda, kui määrus on ka seadusandjate poolt heaks kiidetud, mis loodetavasti juhtub selle kuu jooksul veel. ehk luuakse paindlikum rahastamisvõimalus erakondadele, võttes aluseks ka nende omavahendid ja võimalus üle kanda Euroopa e-, eelarvest saadav toetus kahe aasta peale. tõstetakse maksimaalselt võimaliku kaasfinantseerimismäära Euroopa Liidu eelarvest ning komisjon on pakkunud välja niinimetatud ühe parlamendisaadiku tingimuse selleks, et saada juurdepääs Euroopa Liidu poolsele rahastusele, seda palus Euroopa Parlament ja komisjon on leidnud, et selline palve on õigustatud, võttes arvasse Euroopa Parlamendi rolli, mis äh, neile on antud aluslepingu alusel, ehk nad on Euroopa kodanike häälekandjaks. ja tulgem nüüd selle juurde, millele tuleb täiendavat tähelepanu pöörata, energiat suunata, nimelt meil tuleb kiiresti vastu võtta ettepanekute pakett, komisjon on seadnud endale ambitsioonika eesmärgi, nimelt et uus ette, äh, ettepanek määruse eelnõu peaks jõustuma esimesest juulist järgmisel aastal ehk aastal kaks tuhat kolmteist. ja ma usun, et see on selge näide selle kohta, kuivõrd oluliseks me seda uut raamistikku peame. me jagame täielikult parlamendi soovi see rakendada ellu piisavalt varakult enne järgmisi Euroopa Parlamendi valimisi ja valimiskampaaniaid aastal kaks tuhat neliteist olen juba näinud teie ajakava, mis on väga muljetavaldav ja ähm, juba jaanuaris soovite hääletada ettepanekut komisjonis ning loodetavasti pidada ka äh, konstruktiivseid äh, trialoog äh, koos nõukoguga ähm, märtsikuu jooksul, seega see on hea ajakava, loodame, et suudame sellest kinni pidamata. oleme alustanud juba läbirääkimisi liikmesriikidega, tutvustasin välisministritele ja Euroopa asjade ministritele üldasjade nõukogus ettepanekud paar nädalat tagasi ning Küprose eesistuja e, näitas üles selget valmisolekut kiiresti selle teemaga edasi liikuda. E, nad on oma lubadusest kinni pidanud, meil toimus juba e, üldasjade nõukogu töörühmas laialdane arutelu, seda äh, arutelud on toimunud juba kolm korda ja ka sel nädalal kavatsetakse ettepanekut arutada ning kahekümne seitsmendal septembril arutati ka eelarve küsimusi. tahaksin öelda seda, et mõned liikmesriigid äh, selgelt toetavad ettepanekut ning jagavad meie soovi sellega kiiresti edasi liikuda, selleks et eelnõu vastu võtta järgmise aasta suveks, aga on ka liikmesriike, kes on ettepanekusse suhtunud kriitiliselt, eriti eh, paindlikkusmeetmetesse, mis näevad ette toetuse Euroopa Liidu eelarvest. seetõttu kutsun üles teie komisjoni raportööre ja eh, Euroopa Parlamendi fraktsioon asuma ähm, tihedatesse konsultatsioonidesse oma liikmesriikidega, nõukogu liikmetega, selleks et toimuks konstruktiivne arutelu antud küsimuses. ma usun, et meil on väga häid argumente selleks, et vastata kõikidele ähm, väärarvamustele, mis võib-olla on esile kerkinud. meie omalt poolt komisjonis teeme kõik selleks, et edendada seda protsessi, et me kiiresti jõuaksime paketi osas kokkuleppele, kuna komisjon tõepoolest arvab, et tegemist on olulise ettepanekuga, mida on toetanud suur valdav enamus volinikke. ehk me usume, et meil on tugev läbirääkimiste mandaat selleks, et jõuda kokkuleppele esimeseks juuliks järgmisel aastal. et jääks piisavalt aega selleks, et uut Euroopa tasandi erakondade põhikirja kasutada enne järgmisi Euroopa Parlamendi valimisi aastal kaks tuhat neliteist. aitäh, esimees! palju tänu teile, austatud volinik! ja nüüd annan sõna kolleegidele kõigepealt annaksin sõna proua raportöörile, proua eh, Jannakule, kes on tegelenud selle teemaga meie selle parlamendi ametiaja jooksul ja ka eh, härra Solomile, kes tegeleb finantsmääruse küsimustega, aga kõigepealt saab sõna proua Jannaku. tänan, esimees ma tahaksin äh, kõigepealt äh, tänada volinik Šefčovitši äh, sellepärast, et ähm, Euroopa Parlamendi poolseid ähm, soove ja palveid on arvestatud, arvestades ka seda, kuivõrd tähtis on Euroopa tasandi erakondade põhikiri kuni lõpuni tegite te meiega tihedat koostööd. meie jaoks on oluline see, et liikmesriikides äh, oleks Euroopa tasandi erakonnad tuntud, on Rahvapartei, sotsiaaldemokraadid, liberaalid. ma oletan, et äh, kodanikud on arvamusel, et nendel erakondadel on ka põhikiri. ja kui kodanikud saaksid teada, et tegemist on äh, nii-öelda valitsusväliste organisatsioonidega, siis nad oleksid äh, imestunud. nüüd me üritame käivitada midagi, mis äh, edendaks ähm, Euroopa tasandi erakondade väärtust ja poliitilist äh, kaalu. loomulikult äh, peaks olema erakondadel võimalus äh, omada nii-öelda lihtliikmeid, aga teisalt on meil vaja juriidilist süsteemi sui generis nendele erakondadele määruse kohaselt peaksid saama need äh, erakonnad ja sihtasutused juriidilise isiku staatuse ja volinik äh, Sevtšovitši poolt äh, öeldu on antud juhul väga oluline. me toonitasime, et erakonnad ei palu rohkem finantse vaid äh, soovitakse juriidilist äh, süsteemi paika panna, et mitte minna vastuollu siseriiklike seadusandlustega, neil on vaja juriidilist raamistikku, et nad äh, saaksid oma tegevust läbipaistvalt läbi viia. liikmesriigid, mis tunnevad muret ja me võime juba ette kujutada, millised need liikmesriigid on, ühesõnaga need, kes äh, tunnevad muret selle üle, et erakonnad tahavad äh, lihtsalt saada rohkem raha, on äh, valel teel. me räägime siin põhikirja raamistikust. oluline on institutsionaalne külg. pärast äh, Lissaboni lepingut on meil vaja erakondadele vastavat äh, juriidilist raamistikku ja neil on vaja ühtseid äh, reegleid ja samad vajadused on Euroopa poliitilistel sihtasutustel. meil on palju Euroopa tasandi erakondi, mis ei ole sihtasutusi selgelt eristanud ja ei ole ka antud teemaga ka sügavuti läinud. olen arvamusel, et mõningaid asju on võimalik äh, juba praeguses juriidilises raamistikus teha, aga mõningaid äh, ka mitte. tahaksin siinkohal viidata sellele, et äh, Euroopa Komisjoni ettepanek äh, loob kõik vajalikud eeldused. proportsionaalsuse põhimõttest, lähimuspõhimõttest peetakse kinni ja tagatakse piisav paindlikkus. oluline on ka see, et me oleksime kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimisteks paremini ette valmistunud, et me oleksime paremini struktureeritud, nii et äh, selle määruse raames üritame me leida vastuseid muredele, mida on juba pikemat aega väljendatud. rahastamine sõltub äh, teatavatest äh, tingimustest, see sõltub konkreetsetest üksikparteidest või siis äh, teevad otsused äh, piirkondlikud äh, parlamendid. liikmesriigid arvestavad ka sellega, et minevikus on olnud suuri probleeme seoses ühe erakonna erinevate poliitiliste sihtasutustega. on esinenud äh, strukturaalseid äh, raskusi. õigusselgusest on olnud äh, vajaka ja seetõttu on jäänud suur mänguruum. see probleem on minevikus eksisteerinud, ka seda ei tohiks me lubada ajal, kus meil on suured äh, finants- ja poliitilised probleemid, me ei saa lubada, et Euroopa tasandi poliitiliste erakondade olukord on selline, nagu ta praegu on, me ei saa seda ka kodanike ees kuidagi õigustada. kodanike suhtumine Euroopa tasandi poliitilistesse erakondadesse praegusel kujul on äh, ehk äh, positiivne sellepärast, et suhtutakse positiivselt äh, riiklikesse parteidesse ja vaadatakse, et sama partei eksisteerib ka Euroopa tasandil, esindab samu praktikaid ja väärtusi. seetõttu on tervitatav, mida volinik just äsja ütles. et mõlemal tasandil äh, toetaksid äh, erakonnad äh, Euroopa väärtusi. ma ei taha nüüd äh, väga pikalt siin rääkida esimestel arvamuste vahetusel, aga toonitan ainult seda veel, et Euroopa Komisjoni dokumendi põhiselt loome me süsteemi, mis näeb ette sui generis õigusraamistikku niimoodi, et see oleks tunnustatud kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. me ei tohi lubada vastuolusid äh, riiklike põhikirjade ja eeskirjade ja Euroopa tasandi põhikirja vahel. volinik, te ise ka ütlesite, et väga palju tööd on veel ära teha. ma tahaksin äh, tänada teid äh, isiklikult ja Euroopa Komisjoni selle eest, et te olete erakondade sihtasutuse põhikirja projekti esitanud. aitäh, nüüd saab sõna härra Guerrero, kes on äh, finantsmääruse muutmise ra-, raportöör. aitäh, palju tänu, volinik, et olete täna siia meie ette tulnud äh, arutama kahte asjaga seotud raportit nii nagu proua Tšernako ütles, usun, et meie komisjon, põhiseaduskomisjon ning Euroopa Parlament ähm, peavad avaldama teile tänu ja tunnustust tehtud töö eest ja ka selle eest, et olete võtnud arvesse Euroopa Parlamendi seisukohti ning et te olete valmis äh, tegema koostööd hea tulemuse nimel mina olen raportöör, kes vastutab äh, finantsmääruse muutmisega seotud küsimuste eest. Äh, proua Tšernako rääkis põhiseaduslikest küsimustest, mina oleksin nagu raamatupidaja ja räägin siis finantsküsimustest. Äh, vaatan raamatupidaja pilguga antud teemale ning esitan sellest seisukohast lähtuvalt oma seisukoha. loomulikult need kaks aspekti tuleb eh, ühendada ja mõlemaid arvesse võtta. proua Ženaku tõi välja omalt poolt olulisi aspekte. meie põhiseaduskomisjon peab jätkama tööd selle nimel, et, et ettepanek võtaks arvesse ka eelarve aspekte, mis on ääretult oluline just praegusel ajal, eh, just selles kliimas, kus me tänasel hetkel elame Euroopas selge on see, et me peame vältima olukorda, kus tuleb rohkem erakondi juurde, kes nõuavad üha rohkem rahalisi vahendeid, sellega me õõnestaksime oma legitiimsust. paari vähese erandiga, paar vähest erandit välja arvatud, ma usun, et enamus on ühel meelel selles osas, et et praegu meil on Euroopas selline ajajärk, mis nõuab Euroopa tasandi erakondi. viimase kolme aasta jooksul toimunu on näidanud, et me peame liikuma üha rohkem valitsustevahelise koostöö suunas ning äh, me peame olema suutelised äh, nii-öelda äh, kuulama ära vastaspoole seisukohti ning arvesse võtma. meil tuleb äh, pidada arutelusid Euroopa Liidu ideoloogiliste projektide üle, mida me ootame Euroopa Liidult nii tänasel päeval kui ka tulevikus. ja seetõttu me peame andma omapoolse panuse, abi selleks, et see visioon välja töötada. me peame looma foorumi, kus inimesed saavad kõiki neid küsimusi arutada, selleks on vaja toetada Euroopa tasandi erakondi, et Euroopa tasandil saaks sellist debatti pidada, mistõttu ma leian, et mm, see ettepanek on tulnud väga õigel ajal. et tõepoolest, ettepanekuga on tuldud välja väga õigel ajal, andes meile võimaluse anda abi inimestele, inimestele, kes soovivad äh, väljendada oma ideoloogilist ja poliitilist seisukohta enne kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Euroopa Parlamendi valimisi. poliitilistes platvormides oleks pööratud tähelepanu küsimustele, mida me ootame Euroopalt, mida me soovime Euroopalt. tulles nüüd finantsküsimuste juurde, siis me alles ootame finants raamistiku tulemust, esitame teile ka omapoolsed ettepanekud ähm, selles küsimuses ehk küsimuses, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku. ning ma olen öelnud, et äh, paljud muudatusettepanekud äh, on esitatud eesmärgiga seista hea selle eest, et me tõesti kaaluksime, äh, miks raha on eraldatud, kuidas teda on eraldatud, kõik need küsimused on ääretult olulised raportöörina loomulikult äh, olen kõikide nende küsimustega tegelenud, aga omalt poolt tahaksin tuua siinkohal välja paar aspekti. Äh, nii nagu äh, proua Tšernaku püüan ka mitte väga pikalt rääkida, selleks et teile, volinik, jääks rohkem aega vastusteks üks asi, mida ma tahaksin äh, välja tuua, üks küsimus, mille ma tahaksin äh, tõstatada nüüd, kui komisjoni esindaja on kohal, nimelt mul on kahtlusi selles osas, kas meil on olemas tõesti selline põhikiri, mis äh, kohaldub üldise standardina kõikidele Euroopa tasandi erakondadele või olema olukorras, kus me peame võtma selle põhikirja ning seda kombineerima muude õigusaktidega nagu näiteks, kus asub äh, selle Euroopa tasandi erakonna äh, peakorter, asub see Belgias, Brüsselis või, või asub ta äh, või kuulub ta mõne liikmesriigi kohtupädevuse, kohtualluvuse alla ja siinkohal tuleb kaaluda kahte asja, kõigepealt tuleb välja töötada seadusandlus, mis hõlmaks kõiki äh, Euroopa aspekte ja praktilisi küsimusi ning äh, õiguslikke küsimusi, mis on seotud Euroopa tasandi erakondade põhikirja rahastamisega, et me ei leiaks ennast olukorras, kus meil on lapitekk erinevatest õigusaktidest, mis erinevates kohtades, erinevates olukordades kohalduvad äh, erinevalt, mis tekitab lihtsalt konflikte ja segadust juurde. ja teine küsimus, mille ma tahaksin tõstatada siinkohal, on nimelt see, kuidas me hakkame neid erakondi kontrollima, kuidas me seisame hea selle eest, et sellised Euroopa tasandi erakonnad tõesti edendavad Euroopa väärtusi, põhinevad Euroopa väärtustel. komisjoni ettepanek, mida täna tutvustati, näitab meile, et Euroopa Parlament peab langetama otsuse selle kohta, et kui väärtusi ei ole edendatud, kui nendest väärtustest kinni ei peeta, siis tuleb meil teostada selle üle, kontrollida ja astuda samme. ning ettepanekutega tuleks sellisel juhul välja nii nõukogu komisjon kui parlament. ja alternatiivi ei olegi sellele, et, et Euroopa Parlamenti tuleb tugevalt kaasata, me oleme Euroopa inimeste poolt otseselt valitud esindajad ja seetõttu tuleb Euroopa Parlamendile anda ka ehm, võimalus eh, oma rolli mängida ja sekkuda. olles sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liige, ei ole mul mingeid probleeme sellise lahendusega. ja erinevad õigusaktid, mis meil Euroopa Liidus on, mis keelustavad erakonnad, mis on loodud selle põhjal, kas nad toetavad või ei toeta teatud väärtusi, mis tulenevad liikmesriikide põhikirjadest, siis iseenesest mul sellega probleeme ei ole, aga aga oluline on see, et Euroopa Parlament käsitleks neid küsimusi ja, ja, ja reguleeriks ning hoiaks silma peal ehm, sellele, et tõesti Euroopa tasandi erakonnad toetuksid Euroopa väärtustele. nii et teatud väärtusi ei rikutaks. ja mis puudutab nüüd finantseerimist, rahastamist siis siinkohal on üks põhimõtteline küsimus, millega ma nõustun. ehk me peame alati kohaldama läbipaistvaid eeskirju, nõustun selles osas täielikult komisjoniga, volinikuga tuleb vältida igasuguseid probleeme, mis on seotud rahastamisega. tihtipeale probleemid, mis tekivad rahastamisega, ei tulene mitte olemasolevatest määrustest, vaid sellest, et puudub piisav läbipaistvus ehk see läbipaistvus peab olema ja eeskirjad peavad olema väga selged, näiteks eraannetuste osas ja ka muude rahastamisküsimuste osas. ning eh, minu fraktsioon leiab, et et tegeleda eh, tuleb veel kahe küsimusega, õigemini kaks küsimust vajavad eh, muutmist, nimelt kuidas oleks meil võimalik jagada rahalisi vahendeid hetkel komisjon ütleb et, et viisteist protsenti kogu rahastusest jagatakse võrdselt kõikide Euroopa tasandi erakondade vahel ja kaheksakümmend viis protsenti jagatakse proportsionaalselt, võttes aluseks liikmed, liikmete arv, kes valiti Euroopa Parlamenti. ma usun, et selline lahendus ei ole kõige õigem. viisteist protsenti on päris suur summa, see on päris palju ühele erakonnale, eriti kui on tegemist erakonnaga, kellel on võib-olla kakssada esindajat ja teisel on ainult üks esindaja, seega eh, tuleks eh, need protsentid, eh, neid protsente muuta, protsent võiks olla madalam kui viisteist protsenti, ma ei oska tänasel päeval öelda, mis see täpne võiks olla võib, võib-olla kümme protsenti oleks õiglasem, aga vähem kui viisteist protsenti ja mis puudutab kaasfinantseerimist, siis ma tean, et arvamusi on väga erinevaid antud teemal, paljud erakonnad tõepoolest, mis on esindatud minu fraktsioonis, leiavad, et on erakondi, mis saavad toetust riigieelarvetest sotsiaaldemokraadid sellesse rühma ei kuulu ja mõningatel Euroopa erakondadel on raske saavutada sellist kaasfinantseerimismäära. eriti olukorras, kus see protsendimäär on tõusnud, nii et ka selle teema kohta me kindlasti esitame oma muudatusettepaneku ja nõustun täielikult mõttega vähendada bürokraatiat ning nõustun ka e, ettepanekutega, mis puudutavad kontrollimehhanisme ning e, siinkohal tahaksin e, veel kaks asja välja tuua, enne kui ma lõpetan. esiteks, ajakava. tõsi on see, mida ütles härra Sefkovitš, et parlament teeb kõik endast oleneva selleks, et äh, protsessi kiirendada, seda me kindlasti teeme. ja kui me soovime ähm, ettepanekud vastu võtta juulis kaks tuhat kolmteist, siis me peame endale väga ranged tähtajad kehtestama, aga tuleb kaaluda ka võimalust, et, et asjad äh, venivad äh, augustini kaks tuhat kolmteist, nii et ka selle peale tuleb mõelda ja, ja me peame jätma sellise nii-öelda mänguruumi, kohanemisruumi erakondadele, et nad kohaneksid uute muudatustega, uue olukorraga. ja teine märkus, teine märkus puudutab äh, ajakava läbivaatamist äh, ehk kolmandat aastat pärast järgmisi valimisi, õigemini kaks aastat enne järgmisi valimisi meie sooviksime, et see leiaks aset kolmanda aasta alguses, et meil oleks rohkem aega, jääks rohkem aega kõik muudatused ellu viia. et, et tõesti arutatakse vajalikke muudatusi, reforme ja kui tuleb välja, et mingid asjad ei ole praktikas hästi toiminud, et meil oleks aega siis neid muuta mis puudutab finantseerimist, rahastamist, siis kõige olulisem on äh, jätta kõrvale aastaaruanded, et äh, anda suurem paindlikkus Euroopa tasandi erakondade rahastamiseks ja oluline on asendada ka äh, nii-öelda grandid sissemaksetega ehk eh, meil oleks ex-ante rahastamine põhjendustega või eh, tuleb eh, põhjendused esitada enne rahastuse saamist. nii et tegemist on minu arvates väga mm, hea ettepanekuga ja ma arvan, et põhiseaduskomisjonis toetab sellist ettepanekut enamus liikmetest. oleme püüdnud nii-öelda tegeleda kõikide ettepanekutega, mis on seotud selle teemaga ja loodame tööde, tööga ühele poole saada ettenähtud tähtajaks. loomulikult kindlasti esitatakse muudatusettepanekuid, ma isegi peatusin osadel nendest täna. nii et eh, selles ei ole midagi, mingit saladust, aga soovime kindlasti rohkem teavet ka selle kohta, mis toimub nõukogus, millised liikmesriigid on ettepanekute vastu ja me, me suudaksime ka ise tõhusamalt töötada, kui meil oleks rohkem informatsiooni asja kohta. aitäh! ja nüüd ma annaksin, tahtsin anda kõigepealt sõna kahele raportöörile, aga nüüd saab volinik vastuseks võimaluse, paljud parlamendiliikmed on soovinud samuti e, küsimusi esitada, kuna aega on vähe, siis kõigile kolm minutit. härra Tšahv, palun Uh, good afternoon. tere päevast. Few questions uh.... Eh, tõepoolest soovin ka ise mõned küsimused juurde lisada. Te olete väga õigustatult öelnud, et eh, nõukogus on probleeme, nõukogus on alati probleeme, aga õnneks eh, kiidetakse eelnõu heaks seadusandliku tavamenetluse raames ehk äh, mm, häälte enamusega ning äh, ning äh, kasutatakse kvalifitseeritud häälte enamust selleks, et mm, saada hea tulemus. teiseks, see, et erakonnad tuleb registreerida liikmesriikides ja nendele ei kohaldu siseriiklik õigus, mis antud küsimuses äh, äh, on erinev erinevates liikmesriikides, siis miks komisjon otsustas minna seda teed, selle asemel, et äh, näiteks lubada erakondadel Eh, registreerida võtaks aluseks Euroopa osaühingu põhikirja. ja kolmandaks, see on poliitiline märkus, te olete jätnud välja erakonnad eh, finantseerimise eh, referendumi alt, mis on kummaline, sest on olnud mitmeid referendumeid, mis puudutavad kriitilisi äh, aluslepingute muutmise küsimusi Euroopa Liidus ja oleks äh, täiesti mõistlik, isegi soovitav, kui Euroopa tasandi erakonnad saaksid samuti mängida oma rolli nendes kampaaniates, lisamaks juurde Euroopa mõõtme, millest äh, senini on äh, natuke puudu jäänud. ning mis puudutab äh, Nitsa lepingut äh, ja selles osas, mis äh, on seotud erakondadega, siis minu arvates see on nüüd aegunud, sellele on järgnenud palju nii-öelda positiivsemad arengud, mida me näeme Lissaboni lepingus ja lõpetuseks äh, üks eraldiseisev küsimus. ma usun, et meie komisjon on äh, jõudnud äh, kokkuleppele, et tuleks katsetada Euroopa tasandi erakondi ning selleks, et nad suudaksid ja saaksid teha korralikku valimiskampaaniat enne järgmisi Euroopa Parlamendi valimisi, peame pöörduma komisjoni poole taotlusega teha äh, avaldus Euroopa Parlamendi täiskogul kaheteistkümnenda, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Euroopa Parlamendi valimiste kohta ning äh, sooviksime äh, selle kohta ka kirjalikku resolutsiooni, millel on kolm elementi. kõigepealt sooviksime me seda, et Euroopa tasandi erakonnad nimetavad oma eestkõnelejad ning et viiskümmend protsenti järgmisest komisjonist volinikest oleksid Euroopa Parlamenti valitud inimesed ning kolmandaks, valimiste korraldamise tähtaeg tuleks juunikuult tuua varasemale kuupäevale maile ehk ma ootan äh, teie vastuseid nendele ettepanekutele, mida kindlasti arutatakse ka esimeeste äh, konverentsil homme. kahjuks ei ole kõnelejal mikrofoni. ja suur tänu ma saan aru, et äh, paljud kolleegid äh, sooviksid äh, sõna saada, aga tehke tõesti lühidalt kolme minuti jooksul, et ma tahaksin rakendada siin võrdlused kohtlemist. härra Šolts. tänan, esinaine, austatud volinik, tere tulemast. ma usun, et meil on tõesti oluline ülesanne siin, mis tuleb läbi viia meil oli laialdane arutelu, kui me rääkisime komisjonis äh, Euroopa tasandi erakondadest ja nüüd oleme jõudnud äh, seadusandluse juurde. Te olete nüüd äh, laiendanud äh, erakondade definitsiooni ka füüsilistele isikutele ja teisalt on meil juriidilised isikud. aga siin võivad tekkida teatud äh, rahastamisprobleemid. võib tekkida küsimus, et kuidas erakonna liige saab mõjutada erakonna poliitilist elu, millised on ta kohustused, millised on õigused, millised on võimalused osaleda Euroopa tasandi erakondade töös ja ka teistes äh, struktuurides. teiseks. milline on praegusel hetkel suhe riiklike erakondade ja Euroopa tasandi erakondade vahel, näiteks äh, Rahvapartei näitel seoses äh, Kreekaga näiteks praegusel hetkel. me tahame ju süvendada kodanike usaldust poliitiliste erakondade vastu ja lõpetuseks, mul ei ole veel äh, selge, miks te olete Euroopa tasandi erakonna definitsiooni kuidagi seganud äh, kokku tunnustamisega ühes liikmesriigis, et kas siis äh, poliitilised erakonnad äh, peavad lähtuma seadusandlusest, mis puudutab siseriiklikke parteisid või seda praegust määrust, ühesõnaga siin võib tekkida teatavat segadust. kolleeg Äkni, palun tänan, esimees, teen lühidalt, nagu ikka, saate minut lisaaega. volinik, kui ma kuulasin teie sõnavõttu, mis puudutas Euroopa tasandi erakondasid, siis te mainisite er eelarvete rahastamist äh, päris äh, mitu korda ja kolleeg Andrew Duff äh, kutsus teid üles kasutama rahasid selleks, et mõjutada referendumi kampaaniaid, eriti just minu koduriigis, see puudutaks siis Euroopa Liidu tulevikku, mina kutsun teid üles tegema hoopis vastupidist, raha kindlasti ei tohiks nendeks kampaaniateks kasutada ja palun öelge mulle, kas te saate selgelt äh, lubada, et raha niimoodi ei kasutata. edasi, kas volinik äh, on saanud infot äh, eraisikute äh, või organisatsioonide kohta, kes oleksid äh, valmis äh, rahastama Euroopa tasandi erakondi? härra Agnew ütleb, et ei ole veel lõpetanud, aga ta katkestatakse ja antakse sõna härra Bronsile no mina ei ole üldiselt erakondade või selliste mm, rahvusüleste mm, organisatsioonide poolt üleüldse, Äh, Majulande rahastamise poolt peaksid ise omale raha koguma. suuremahulised annetused äh, võivad äh, tulla korporatsioonidelt, ametiühingutelt, ähm, teatud rahvusvahelistelt jõududelt ja arvatavasti Euroopa tasandi erakonnad ei ole aktiivsed liikmetele, nad ei suuda endale ka eriti raha hankida. niisiis kui osad erakonnad äh, saavad äh, rahastamist, siis peaksid teised ka seda saama, me ei saa lubada siin ebaõiglust, on kaks äh, reeglit. kõik reeglid peaksid parteidele olema samasugused, see on Siililegi selge, aga lisaks äh, sellele ei tohi reeglite abil diskvalifitseerida osasid äh, parteisi lähtuvalt äh, nende ideoloogiast, sellepärast et muidu suured parteid lihtsalt jagavad kogu noosi omavahel ära ja teistele ei jää mitte midagi. mulle tundub äh, et kui ma loen siin äh, raportist, et äh, parteid äh, peavad vastama kõrgetele raamatupidamisstandarditele, läbipaistvusstandarditele ja nii edasi, siis selle vastu mul ei ole midagi, aga siin öeldakse, et nad peavad austama neid väärtusi, mille põhjal Euroopa Liit on asutatud. aga osad nendest väärtustest jah, tõesti on universaalsed, aga mitte see, kuidas neid väärtusi mõnikord tõlgendatakse. ja olgugi, et Euroopa poliitiline klass võib-olla leiab, et nende väärtuste tõlgendamine on iseenesestmõistetav, siis äh, enamik inimesi on arvamusel, et väärtused on iseenesestmõistetavad, aga väärtused iseenesest on subjektiivsed. Äh, nad äh, sõltuvad hinnangutest ja subjektiivsetel kriteeriumitel ei peaks olema kohta seadusandluses. niisiis seadussätted peaksid äh, põhinema objektiivsetel kriteeriumitel, nad äh, peaks kinni pidama nii seaduse äh, kirjast kui ka vaimust, sõnast kui ka vaimust. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et kui hakatakse andma lõplikku hinnangut selle kohta, kas Euroopa tasandi erakond äh, peaks saama rahastust, et seda tahetakse nüüd jätta, seda otsust Euroopa Parlamendile, aga Euroopa Parlament on nüüd küll viimane institutsioon, mis peaks otsustama rahastamise üle, sellepärast et suurtel parteidel on siin omad sügavad huvid mängus. suur tänu ja palun tehke lühidalt, härra Hefner, palun. Äh, suur tänu. mul on hea meel selle üle, et antud teemaga toimub äh, edasiliikumine. minu arvates on väga oluline, et meil on olemas nüüd äh, eeldus paremini toimivaks äh, Euroopa demokraatiaks, äh, käsitledes erinevaid poliitilisi programme ja sisusid. käesolevaga mõjutame me Euroopa poliitiliste erakondade tulevikku, nende tajumist avalikkuses ja me loodame, et me tõstame sellega ka Euroopa Parlamendi valimistel osalemise protsenti, ma tänan volinik äh, Šefčovitši ja raportööri proua Tšinokaud. väga oluline on see, et meil oleks äh, pandud konkreetne juriidilise isiku staatus paika nendele erakondadele, et me lahendaksime ka teised äh, praktilised küsimused. rahastamine peaks olema pandud paika sui generis, nii et meil oleks praktikas võimalik rakendada paindlikkust. esitan mõned küsimused või mainin mõningaid punkte, mille osas olen veel kriitiline. esiteks, mis puudutab kriteeriume, siis äh, kriteeriumid äh, põhiseaduse või vabandust, põhikirja kohta ja partei kodukorra kohta või erakonna kodukorra kohta, aga nüüd, mis puudutab kandidaatide ülesseadmist valimistele, mis on partei põhiülesanded, siis ma ei saa siinkohal päris aru sellest ja ma ei pea õigeks seda, et äh, artikkel neljas äh, lõikes kaks äh, D räägitakse ainult partei äh, juhtorganite valimistest, aga mitte kandidaatide ülesseadmisest. minu arvates ei ole vastuvõetav see, et äh, parteisiseselt äh, kandidaatide ülesseadmine ei toimugi siis demokraatlikult. see peaks olema ju Euroopa tasandi erakondade esmaülesanne, nad peaksid äh, tagama, et järgitakse demokraatlikku sisekorda ka kandidaatide nimekirjade paikapanemisel ja teine punkt, äh, mida juba mainiti, see puudutab neid referendumeid ma arvan, et oleks suur viga siin erakonnad kõrvale jätta, nad ei ole mitte valimisliidud, vaid nad on poliitilise arutelu juhtijad ühiskonnas ja nad ei saa referendumitel kuidagi pead liiva alla pista. see oleks vale, nad peaksid just aktiivselt sekkuma. edasi punkt, mis on minu arvates väga oluline selgitustes äh, öeldakse, et äh, parteide või erakondade registreerimiskriteeriumid ei saa olla nii ranged äh, kui rahastamisel. olen arvamusel, et erakondade registreerimiskriteeriumid on liiga kõrged ja me ei tohiks äh, siduda neid äh, kriteeriumeid äh, niivõrd tugevalt juba saavutatud esindusega Euroopa Parlamendis või piirkondlikes kogudes. me peaksime lubama ka uusi noori parteisid, kui nad on tõesti Euroopa-meelsed ja mitte siduma registreerimist kohtade arvuga Euroopa Parlamendis mul on veel äh, paar ettepanekut, mida ma ei saa nüüd ähm, ajalise kitsikuse tõttu ähm, esitada. edasi kolleeg Viiland, palun. ja siis äh, volinik vastab, palun tehke lühidalt. tänan, äh, esimees. liitun härra Hefneri poolse tänuga voliniku aadressil ja tahaksin siin äh, rääkida ka sellest, et toetan härra Efneri ettepanekut, mis puudutab parteide äh, sekkumist referendumitesse. edasi, artikkel äh, kolm, kus mainitakse kolme protsenti ühes neljandikus liikmesriikides, siis see on liiga kõrge nõue. ma arvan, et me võiksime selle asendada suurema liikmesriikide arvuga. seda siis Euroopa parlamendivalimistel. võib-olla osad äh, parteid ei soovi piirduda ainult äh, siseriiklike valimistega, soovivad äh, osaleda ka Euroopa valimistel. nii et me peaksime siis ähm, võimaldama ka teatud ühekordseid finantshüvitisi nendele parteidele. eraldi mis puudutab parteiliikmeid, füüsilised, juriidilised isikud, näiteks erakond äh, ütleb, et äh, kõik äh, Saksamaa maantee abiorganisatsiooni liikmed äh, saavad siis äh, partei liikmeks või erakonna liikmeks, neid on kolmsada tuhat ja kui neil kõigil tekiks hääleõigus, siis tekiks küll väga segane olukord. me räägime siin hääletamisõigusest, sekkumisõigusest äh, liikmes, äh, liikmete puhul ja oluline on, et liikmete esindajad valitakse proportsionaalsuse põhimõtetest lähtuvalt äh, aga praegune tekst tekitab mitmesugust segadust ja küsimärke. oluline on see, et kui parteid äh, osalevad äh, valimistel, siis äh, oleks tagatud ähm, juurdepääs kandideerimisele, mis puudutab nüüd veel juriidilist liikmelisust, siis kõik liikmed peaksid olema võrdsed, igal liikmel peaks olema äh, võrdne hääleõigus ja kui me lähtume nüüd demokraatiast, kandidaatide nimetamisest, siis kõiki liikmeid tuleks kaaluda, kandidaatideks nimetamisel me peaksime nõudma salajast valimist, aga siis me läheme vastuollu läbipaistvuse nõuetega, osad ütlevad, et see tekitab probleeme. ja nüüd kui nüüd vaadata Euroopa Parlamendi liikmete arvu nõuet, siis peaks arvestama ainult neid liikmeid, kes on valitud siia demokraatlikul teel oma erakondade esindajatena. proua Kurmai, tehke palun lühidalt. vabandust, et ma veel äh, hilja siia jõudsin, aga olin äh, teisel koosolekul, äh, kus ma asendasin esimees Kassiinit, mis puudutab nüüd äh, seda koosolekut, siis mul on hea meel tervitada siin volinik Šefčovitši ja tänan äh, proua Tšernakot äh, ka tehtud töö eest. Euroopa Parlament on nõudnud seda põhikirja juba pikka aega ja mul on väga hea meel, et me nüüd liigume edasi siin määruse ettepanekuga, mis paneb paika Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste rahastamise. see on väga oluline poliitiline demokraatlik samm, eriti seoses järgmiste valimistega. uus juriidilise isiku äh, staatus kindlasti äh, tõstab erakondade poliitilist ähm, nähtavust ja mainet. Euroopa tasandi erakondi on meil vaja, neil on vaja korralikku raamistikku, et täita oma rolli lähtuvalt äh, Lissaboni lepingust ja oluline on tõsta ka läbipaistvust ja kontrollivõimalusi, eriti oluline on Euroopa väärtuste austamise nõue Euroopa kodanikud äh, tunnevad, et nad kaugenevad Euroopa Liidu institutsioonidest, äh, samas nad on väga mured, äh, mures seoses sellega, mis toimub Euroopa tasandil, nii et erakondade toetamine on ülitähtis. kui me soovime üle-euroopalist arutelu ja kuulda kodanikke Euroopa küsimustes, siis see on õiges tee. praegu meil on olnud selles valdkonnas palju vajakajäämisi ja kindlasti Euroopa tasandi erakonnad äh, toetaksid ka valitsusi demokraatlikult ja läbipaistvalt. meil tuleb lahendada loomulikult selle topelt äh, juriidilise staatuse küsimus, aga kindlasti lahendatakse see kõik äh, tavapärase õigusloome menetluse raames. suur tänu! tänan ja annan sõna asepresident Šefčovičile. tõlgid muide ütlesid mulle, ja ma tänan neid juba ette, et me võime natukene üle kaksteist kolmekümne minna, nii umbes viis minutit, nii et äh, palun. suur tänu, esimees, ja suur tänu äh, kommentaaride eest. ma üritan kiiresti vastata teie küsimustele. nii proua Giannaco kui ka härra Enrique Guerrero ja proua Kurmai äh, on olnud väga heaks meeskonnaks selle teemaga töötamisel. oleme jälginud ka läbirääkimisi nõukoguga. väga oluline on see, et äh, te toetate ettepanekut, äh, mis äh, võimaldab Euroopa tasandi erakondadel saada võrdseid võimalusi teiste erakondadega, me üritame teha nüüd äh, enamat äh, vähemate äh, vahenditega, nagu ikka, me paneme paika paremad tingimused, parema raamistiku rahastamiseks ja paneme reeglid paika eriti just läbipaistvaks rahastamiseks, see on see põhiline filosoofia, millel ettepanek põhineb ja sui generis juriidiline raamistik tunnustamine Euroopa tasandil. Need on väga olulised poliitilised teemad, sellepärast et niimoodi luuakse selgus Euroopa tasandi erakondadele poliitilisel maastikul. ühtlasi äh, luuakse sellega Euroopa poliitiline ruum. härra Guerrero viitas äh, detailselt äh, erinevatele eelarve aspektidele. ta rääkis äh, siis ettepanekust, mida me saame esitada pärast finantsraamistiku paikapanemist ja siis me saame teha parandusettepanekud äh, finantsraamistikku selle kohta, kuidas rahastada erakondasid ja sihtasutusi. ma usun, et üks küsimus, millele ta viitas, oli mure, et kui Euroopa tasandi ei, erakonnad on topeltjuriidilise staatusega, siis nad ei saa rahastamist, aga ma arvan, et oma ettepanekuga me välistame sellise võimaluse, kui erakond registreeritakse Euroopa tasandi erakonnana, siis nad saavad Euroopa juriidilise staatuse ja eelmine staatus lihtsalt langeb ära. liikmesriigid ähm, loomulikult peaksid omalt poolt pakkuma toetust ja olema mõistvad. meil oleks äh, vaja sellist äh, lihtsat äh, üleminekut ja tuleb panna paika, kuidas neid erakondi koheldakse ähm, lähtuvalt tööõigusest, maksuõigusest. üleminek peaks olema äh, sujuv, me otsustasime minna seda teed, sellepärast et äh, kui me üritaksime ettepanekusse kõik äh, detailid kirja panna, siis osad liikmesriigid hakkaksid mõtlema, et me siin üritame nii-öelda tagaukse kaudu harmoneerida tööõigust ja maksuõigust, nii et meil on ette nähtud ähm, siis rakendamine liikmesriikide poolt äh, ja loodetavasti jõuame nii kaugele järgmise aasta suvel. härra Guerrero, härra Viiland äh, rääkisid äh, sellest, kuivõrd oluline on läbipaistvus. ja tõesti, olulist rolli mängib see, et läbipaistvuse nõue oleks sees. oleme pööranud tähelepanu sellele, kuidas tagada rahastamise läbipaistvus ja samas äh, garanteerida ka Euroopa väärtuste austamine. mul on hea meel selle üle, et härra Brons ja härra Agnew olid äh, nõus äh, Euroopa väärtustega Need on äh, universaalsed äh, väärtused, need on äh, sellised, mis peaks olema Euroopa tasandi erakondade tegevuse aluseks. Nad peaksid oma poliitilises töös nendest väärtustest lähtuma Euroopa Parlament on organ, mis tõesti peaks otsustama, kas neid universaalseid väärtusi on austatud või mitte me oleme viinud sisse läbipaistvuse nõude eh, vahendite mm, kogumise valdkonnas ja praegu on reeglid selgemad kui varem, on selged reeglid eh, ja täpsed reeglid selle kohta, kui palju üks annetaja aastas võib maksimaalselt annetada, samuti oleme paika pannud eh, selle, kui kiiresti tuleks valimiskampaanias teada anda põhiannetajatest ja samuti on oluline, et äh, põhiannetajate nimekirjad oleksid avalikustatud. kodanikud peavad äh, teadma, kes äh, erakondi toetavad ma usun, et läbipaistvus, vastutus, kohustus tagantjärgi kontrollid, need kõik võimaldavad äh, saavutada Euroopa tasandi erakondadel paremaid tulemusi kui seni, sest kõik näevad, et reeglid on väga selged ja läbipaistvad. mis puudutab eelarve küsimusi, siis ma arvan, et me peame vaatama neid äh, natukene eraldi. me loome juriidilise raamistiku sellest, kuidas, selleks, kuidas äh, eelarvet kasutada ja see, kui palju vahendeid eraldatakse, tuleb veel eelarve pädevatel institutsioonidel paika panna. me loome siin lihtsalt teatud äh, raamistikku, tagamaks, et eraldatud vahendeid kasutatakse avatult ja läbipaistvalt. mis puudutab härra Guerrero muret äh, seoses äh, ajagraafikuga, siis äh, mul on suureks julgustuseks äh, see, et nõukogu on juba arutanud neli korda seda küsimust ja viies arutelu toimub sel nädalal, nii et äh, kui äh, vaadata nüüd äh, ja võrrelda nüüd äh, seda ettepanekut mõnede teiste ettepanekutega, siis antud ettepanekuga liigub nõukogu päris kiiresti edasi. ma olen arvamusel, et äh, kuna on toimunud intensiivsed arutelud äh, komisjoniga, ka raportöörid on olnud teadvalt kaasatud, siis me saavutame häid edusamme kiiresti. ja ma kinnitan härra Tahvile, et see on klassikaline kaasotsustamismenetlus äh, siin ja otsustatakse kõik kvalifitseeritud häälte enamusega. härra Tahv äh, küsis äh, Euroopa ettevõtte põhikirja kohta. oluline on see, et erakonnad tegutseksid mittetulundusorganisatsioonidena, nii et me ei saa siin tuua mängu Euroopa et-, ettevõtte põhikirja, sest et äh, erakonnad äh, peaksid äh, lähtuma teistest tingimustest. referendumi küsimused, ähm, jah, seda on arutatud pikalt ja laialt ähm, ka varem. Ähm, loomulikult oleme uurinud asja põhjalikult meie jõudsime lõppjäreldusele, et äh, riiklike referendumite rahastamine ka siis, kui on tegemist Euroopa küsimustega, läheks äh, kaugemale, kui äh, Euroopa Liidu lepingute artiklid lubavad. meil on olnud pikad arutelud nendel teemadel ja jõudsime järeldusele, et ainult teavituskampaaniaid äh, saab rahastada, need jätkuvad ka tulevikus. me loomulikult äh, uurime ka liikmesriikide seisukohti selles äh, küsimuses ja ma arvan, et kui me liiguksime referendumite rahastamise suunas, siis tekiks palju raskusi ja seetõttu ongi ettepanekus asjad vastavalt paika pandud. ma tänan äh, härra TAFi mulle saadetud äh, info ja resolutsiooni ettepaneku eest. ja kui me räägime siin äh, tulevasest komisjoni koosseisust, siis see on väga oluline poliitiline teema, ma ennem konsulteeriksin oma kolleegide volinikega, kogu komisjoni kolleegiumiga, enne kui äh, sellest hakkaksin rääkima. nii, edasi. härra Hefner esitas äh, küsimuse kandidaatide kohta. ma arvan, et me siinkohal äh, tahtsime tagada, sisedemokraatiat äh, erakonnas, et sisedemokraatia reegleid austataks. kui ettepanekust äh, saadi aru nii, et see kuidagi äh, piiraks poliitiliste erakondade liikmete nomineerimist, siis nii see ei ole me räägime siin äh, siseorganitest ja mitte muudest äh, kandidaatidest. nii et ma usun, et selle täpsustusega võime ka küsimuse lahendada, aga kui te soovite lisaselgitust, siis hea meelega ka pakume seda. ja härra Hefner rääkis äh, ka poliitiliste erakondade registreerimisest ja rahastamisest pärast pikki konsultatsioone Euroopa Parlamendiga ja erakondadega jõudsime me järeldusele, et Euroopa tasandi erakondi on võimalik äh, registreerida, kui nad täitavad teatud tingimused, aga rahastamist peaksid nad saama ainult äh, siis, kui sellest parteist on vähemalt üks liige Euroopa Parlamendis. Euroopa tasandi erakondadel peaks olema ambitsioon olla esindatud ähm, Euroopa Parlamendis ja meil on ette nähtud äh, keerulised äh, meetmed äh, vältimaks ähm, spekulatsioone ja pettusi ja ühest parteist teise üleminekuid. seda kõike oleme üritanud siia ettepanekusse sisse võtta. härra Hefner täpsustan, mis puudutab äh, registreerimist, siis kõik muu on selge, aga registreerimise osas ma ei saanud aru. registreerimise osas ja äh, kolleegid äh, korrigeerivad, kui ma nüüd valesti ütlen, et ühesõnaga, et on kaks tingimust, seitse juriidilist isikust seitsmest liikmesriigist saavad asutada erakonna või siis on seitse erakonda, mis äh, esindavad äh, vähemalt kolme protsenti hääletajaid äh, eelmistel Euroopa Parlamendi valimistel. loomulikult tuleb esitada registreerimisavaldus Euroopa Parlamendile, mille Euroopa Parlament siis peab kinnitama. Need üks nendest kahest lävendist tuleb ületada igal juhul tuleb esitada avaldus, äh, et saada tunnustus Euroopa tasandi erakonnana ja härra Vieland äh, küsis ka eelarve aspektide kohta, läbipaistvuse kohta ja ma usun, et me teeme selles küsimuses veel tihedat äh, koostööd ja alati me võime ka parandada algset ettepanekut õigusloome protsessis. E... suur tänu, asepresident me oleme nüüd äh, kohtunud mitu korda, alati on kohtumised olnud väga viljakad, jätkame kindlasti samas vaimus. suur tänu kõigile tulemast äh, ja suur tänu ka tõlkidele.